kolleege, kolleegi, e riprendiamo i nostri lavori, l'ordine. austatud daamid ja härrad, palun jätkame tööd. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ning annangi kohe sõna volinikule. volinik Andor, palun, sõna on teil. aitäh, president, austatud liikmed. täna on kakskümmend kolm miljonit töötut Euroopa Liidus moodustades umbes kümme protsenti ehk tööhõive määr on, tööpuuduse määr on kümme protsenti. sellisel olukorral on oma põhjused, see tuleneb ähm, finantskriisist ja ähm, need ähm, tagajärjed on väga tõsised, aga see olukord ei tähenda seda, et Euroopa Komisjon ei pakuks välja äh, Äh, omapoolseid ettepanekuid, ambitsioonikaid ettepanekuid, äh, eesmärke strateegias kaks tuhat kakskümmend. meil on äh, peaeesmärk saavutada seitsmekümne viie protsendiline tööhõive meestele ja naistele aastaks kaks tuhat kakskümmend ning täna võttis komisjon vastu veel ühe peaalgatuse strateegia kaks tuhat kakskümmend raames ehk uute oskuste ja töökohtade tegevuskava mida me kavatseme siis teha? me eh, kavatseme täiendada septembris vastu võetud algatust eh, Noored liikuvuses, mis annavad oma panuse selleks, et saavutada tööhõive ja hariduse eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend. jah, kriisi käigus kadus miljoneid töökohti, jah, me seisame silmitsi rahvusvahelise konkurentsiga, aga see ei ole põhjus, miks me ei peaks astuma samme, vastupidi, see tähendab, et meil on vaja just astuda samme selleks, et luua uusi ja paremaid töökohti, see on meie ees seisev väljakutse tööhõivepoliitika on liikmesriikide pädevus laias, pädevuses laias laastus, aga Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendiga ning sotsiaalpartnerid peavad andma omapoolse panuse. kõik, kes suudavad midagi panustada, peavad saama võimaluse seda ka teha meil on vaja uusi ettevõtteid, uusi töökohti ning tagada tuleb ka see, et noored inimesed saaksid kasu meie poolt välja töötatud uuest sotsiaalsest mudelist. meil on vaja tagada paremad töötingimused, parema kvaliteediga töökohad. meie tegevuskava näeb ette tegevuse neljas valdkonnas tööturu funktsioneerimine, oskused, töökohad, uute töökohtade juurdeloomine ning ette on nähtud Euroopa Liidu tasandil kolmteist viit meedet, mida me kavatseme koos valitsuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga ellu rakendada. kõigepealt meil tuleb tagada see, et tööturg toimiks paremini. selleks on vaja e, tööturureformid e, läbi viia, lõpule viia, selleks et tagada e, paindlikkus ja turvalisus. viimased aastad on näidanud, et paindliku turvalisuse meetmed on edukad, me oleme arutanud eh, paindliku, turvalise paindlikkuse kõiki aspekte sotsiaalpartneritega eh, selleks, et eh, Euroopa poliitikat selle põhimõtte alusel üles ehitada. meil on vaja usaldusväärseid lepingutingimusi, aktiivseid tööturupoliitikaid ning kaasaegseid sotsiaalse turvalisuse süsteeme. meie tööturg Euroopa Liidus on väga killustatud kus äh, äh, mõnikord ühel ja samal töökohal erinevad äh, töötajad töötavad väga erinevate töölepingutega, osadel on tähtajatud lepingud, teised, teistel tähtajalised, ajutised lepingud. meil on neid erinevusi vaja vähendada. üheks võimaluseks, mille on välja pakutud ka, mis on välja pakutud ka tegevuskavas, on äh, Ähm, tähtajatud ähm, lepingud, ähm, tagada siis juurdepääsu elukestvale õppele, karjäärinõustamisele, toetusele. aja jooksul võimaldab see töötajatel saada täielikud õigused äh, ja äh, samas on äh, tööandjatele pakutud suurem paindlikkus katse aja jooksul ning võimalus äh, pikemaks ajaks võtta äh, rohkem inimesi tööle. Äh, teiseks, meil on vaja pakkuda õige kvalifikatsiooniga, õigete oskustega inimesi tööturule. me teame, et juba praegu meil on väga palju selliseid tööandjaid, kes ei suuda leida endale sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid, mis tähendab, et me peame pakkuma õigeid ja vajaminevaid oskusi et Euroopa Liidu tööturul oleks tasakaal oskuste pakkumise ja nõudluse vahel. sest tulevikus võib teatud valdkondadel val-, valdkondades tekkida veel suurem puudus teatud kvalifikatsiooniga töötajate järgi, nagu näiteks arstid, õed ja nii edasi. uute oskuste ja töökohtade tegevuskava pakub välja praktilisi töövahendeid selles valdkonnas. meil on vaja suuremat läbipaistvust oskuste nõudmiste vastu. meil on vaja sellist süsteemi, eh, mis, eh, mille kaudu inimestel oleks eh, selge pilt selle kohta, milliseid oskusi on vaja praegu ja tulevikus. selge on see, et me peame tegema tihedat koostööd kõikide sidusrühmadega selleks, et ületada lõhe hariduse, koolituse ja mm, tööandjate vajaduste vahel. meil on vaja parema kvaliteediga töökohti juurde luua ning äh, paremaid töötingimusi luua. siin on Euroopa Liidu eesmärgid äh, väga ambitsioonikad. Äh, olemasolevate tegevuskavade ellurakendamise ülevaade näitab kätte, kus on vaja olukorda parandada. meil on vaja olla kooskõlas uute tehnoloogiatega, töömustritega ning meil on vaja mm, tunda tööandjate vajadusi ja olukorda tööturul. E, kavatseme mm, parandada lähedatud töötajate mm, direktiivi tingimusi, tulles välja uute õigusaktidega ning parandada ka töötervishoiutu ja tööohutust uute oskuste ja töökohtade tegevuskava pakub välja integreeritud lähenemise, mis hõlmab niinimetatud e, pehmeid instrumente, käitumisjuhendeid, soovitusi, selleks, et ellu rakendada suuniseid, parimaid tavasid vahetada ja jagada. E, ma ootan väga tihedat koostööd teiega ja ma olen täiesti kindel, et üheskoos Euroopa Parlamendiga, sotsiaalpartneritega ja sidusrühmadega suudame me olukorda parandada sest meil on vaja luua juurde uusi töökohti selleks, et äh, saavutada majanduskasvu. takistusi sellel teel on veel päris palju. oleme teinud ettepaneku parandada töökohtade juurde loomise raamtingimusi, eriti äh, äh, kiiresti arenendavas sektorites, vähendades halduskoormust ning aidates ettevõtjaid. teeme ettepaneku tugevdada ettevõtlust ja toetada neid inimesi, kes kavatsevad ehm, luua uue ettevõtte või hiljuti ettevõtte loonud. Ehm, siin tasub alati meeles pidada ka ehm, seda uut mikrofinantseerimisrahastut, mida on võimalik kasutada uute ettevõtete loomisel. Euroopas on talente palju, seiskem hea selle eest, et neid ka kasutatakse ära selleks, et luua juurde kvaliteetseid töökohti, austatud president, austatud parlamendiliikmed. tänasel äh, päeval äh, komisjon tuli välja oma ettepanekutega selle kohta, kuidas saavutada täistööhõive ning uute oskuste töökohtade tegevuskava äh, saab siin palju ära teha siis, kui me kõik teeme koostööd. kutsun teid üles jätkama tööd selleks, et saavutada täistööhõive Euroopas, aitäh! grazie commissario andor diamo ora la parola alla suur tänu, volinik Andor ja nüüd saab sõna volinik Vassiljev, palun. tänan, härra president, austatud äh, parlamendisaadikud. mul on hea meel koos volinik Andoriga esitleda seda uut äh, peaalgatust. parem äh, haridus ja koolitus annavad võimaluse inimestele omandada oskused, mis neil võimaldavad töökohta hankida, sellele töökohale ka jääda ja tulevikuks ette valmistuda. seetõttu me peame investeerima inimestesse, nende innovatsioonivõimesse, uute ettevõtete ja töökohtade loomise võimesse. peame panustama kõrgetasemelistele töökohtadele siis on võimalik meie ettevõttel tulla praegusest kriisist välja. oskusteave on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia keskmes, et saavutada jätkusuutlikku ja arukat kasvu. seetõttu meil ongi põhialgatuseks äh, noorte liikuvus, mis pöörab tähelepanu äh, nii noortele kui ka nende haridusele ja väljaõppele. täna me räägime sellest, kuidas ka saavutada seitsmekümne viie protsendine tööhõive määr aastaks kaks tuhat kakskümmend. arvatavasti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tõuseb kõrgekvaliteediliste töökohtade arv kuuekümne miljoni võrra ja arvatavasti madala kvalifikatsiooniga äh, töökohtade arv väheneb kaheteist miljoni võrra, aga meil on umbes kaheksakümmend miljonit äh, madala kvaliteediliste oskustega töötajat, nii et äh, peame panustama elukestvale õppele ja tagama, et meie tööturg toimiks paremini, nagu volinik Andor ütles. me oleme kõik nõus selles osas, et äh, oskused äh, võimaldavad äh, paremaid üleminekuid tööturul. elukestev õpe on oluline ja oskuste hankimine ei peaks olema reserveeritud ainult kõrgekvaliteedilistele töökohtadele. me peaksime kindlasti panustama sellele, et kaasataks kõik osapooled, kodanikud, valitsused ja tööandjad. oluline on pakkuda inimestele õigeid oskusi töö saamiseks. meil ei ole vaja ainult nende inimeste oskusi, kes juba on tööturul, vaid tähtis on see, et algusest peale oleks inimestel selline oskuste kogu, mis võimaldab neil kohanduda muutuvates oludes meil on oluline paremini ette ennustada neid oskusi, mida läheb vaja tööturul ja seetõttu me esitleme Euroopa oskuste panoraami. seal ei öelda ainult seda, milliseid äh, oskusi otsivad tööandjad, vaid me üritame ette ennustada seda, mida on vaja tulevikus et valmistada ette noori tööturule sisenemisele ja et valmistada neid ette töökohtadeks, mida praegu ei eksisteeri, peame me keskenduma haridussüsteemidele, mis pakuvad õiget äh, oskuste segu. erilist tähelepanu tuleks äh, pöörata baasteadmistele, lugemine, matemaatika ja teadus. väga tähtis on äh, võidelda varases kooliastmes ähm, kehvade haridustulemuste vastu. seetõttu alustab jaanuaris tööd äh, vaskatava teemaga tegelev kõrgetasemeline töörühm ja me peame lapsi paremini ette valmistama ka äh, teadustööga tegelemiseks. oluline on äh, pakkuda ka lastele Ähm, keeleoskust, ettevõtlusoskust, äh, äh, need on sellised oskused, mis on seotud äh, initsiatiivi ülesnäitamisega. tähtis on arendada neid pädevusi, mis on seotud tuleviku töökohtadega, arukas transport e, e-tervishoid, arukas energiavaldkond ja nii edasi. mitmed äh, tööandjad äh, ka praegusel hetkel on silmitsi tööjõu leidmise raskustega. oluline on panustada Euroopa potentsiaalile. tähtis on, et meil oleks Euroopa oskuste pass niimoodi et äh, kodanikud saaksid äh, kirja panna oma oskused võrreldaval äh, kujul, siis meil oleks selline Euroopa curriculum vitae. lisaks oskuste õigele kogumile tuleks edendada koostööd hariduse pakkujate, ja ametiühingute ja ettevõtete vahel. strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend me panime paika oma eesmärgid ja püüdlused ja nüüd me hak-, peame hakkama liikuma nende püüdluste suunas, me peame paika panema oma reformistrateegia uute oskuste ja teadmiste strateegia toob välja selle, kuidas Euroopa saab anda panust eesmärgi saavutamiseks. oluline on tulla kriisist välja nii, et meil oleks konkurentsivõimeline teadmistepõhine majandus Euroopas, mis pakuks rohkem töökohti eurooplastele. tänan, härra president. suur tänu, proua volinik. ja nüüd anname sõna nendele, kes fraktsioone esindavad kõigepealt härra Jüri. suur tänu. härra volinik, plaanik. Euroopa Parlament traditsiooniliselt toetab volinikke, kuigi me äh, vahel ka neid kritiseerime täna tahan küll äh, öelda toetussõnu mõlemale volinikule, mul oli eriti hea meel kuulda härra Andori sõnavõttu, neid eesmärke, millest ta rääkis, täielik tööhõive, see, et kõigil oleks võimalus tööd teha, parema kvaliteediga töökohad, parem tööturg, paremad töötingimused, ma toetan kõiki neid ettepanekuid. loomulikult te mõistate, et kõike seda saavutada on väga raske, aga ma nõustun teiega, kui te rääkisite paindlikust turvalisusest, seda kontseptsiooni on väga sageli küll kasutatud, kuid selle all on mõistetud erinevaid asju. töökohtadel ja ka tööturul peavad aset leidma muudatused, aga kõige tähtsam on see, et me ei pea direktiive lihtsalt järjest välja vahetama, me peame ka ajuta, arutama seda, kuidas direktiive ellu rakendada tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et me peame arvestama uue sotsiaalse olukorraga, me peame edendama töötajate liikuvust, ma näen, et president juba hoiatab mind, et minu aeg saab läbi, kuid tahaksin öelda, et see ei lähe palju maksma, kui me otsime kohtadel töötajaid ja koolitame neid. me peame võimaldama nii ametlikku kui mitteametlikku koolitust, siis saame me rahul olla oma tööjõuga. tänan. Silvana Rapti, minut kolmkümmend sekundit, palun. suur tänu. härra president, ma kuulasin rahulolu ka seda, mida ütlesid mõlemad volinikud. meil tuleb tegutseda nüüd kohe. kriis on käimas ja see nägemus, millest meile räägiti, on positiivne. meil on neli eesmärki ja kõik kodanikud Euroopas arvatavasti toetavad neid eesmärke. aga kõigil on ka pahupool. kõigepealt mis puudutab paindlikku turvalisust, see põhimõtteliselt äh, on ikkagi mõiste, kus turvalisus peab olema esiplaanil. haridus ja koolitus. volinik Andor ütles, et me ei räägi siin uutest oskustest vaid ka sellest, et vanad äh, oskused tuleb ära kasutada seal, kus neid praegu on vaja. ettevõtlus. ettevõtete loomine peab olema lihtsam. rohkem kodanikke peaks olema valmis ettevõtteid looma ja tulles tagasi selle juurde, mida ütles volinik Vassiljev, siis äh, tõesti oleks väga kena, kui meil oleks Euroopa oskuste pass. sellega seoses tahan esitada küsimuse. kui minul nüüd selline pass on ja tahan siis liikuda riigist A riiki B, siis äh, kas kõik on täiesti probleemide vaba, kas äh, siis äh, tööõiguslikult mul ei teki mingisuguseid raskusi? austatud kolleegid, pidage rangelt äh, ajast kinni, sellepärast et muidu läheme me üle meile antud ajast. Marian Harkin, palun kaks minutit. härra president, volinikud, ma tahaksin ühest võtmeprioriteedist rääkida rohkem töökohti, vastavalt teie dokumentidele rajaneb majanduse taastamine just töökohtade loomisel, aga eh, me mõistame, et praegu on tööturg ikka veel nõrk. mina Iiri parlamendisaadikuna olen täiesti teadlik sellest, mida tähendavad karmusmeetmed ja ma tean, et eh, niisugused meetmed tegelikult lämmatavad kõik kasvuvõimalused. kas teie programm ei puudutagi Iirimaad, Kreekat ja teisi riike, kes karmusmeetmeid praegu rakendavad. kust need töökohad siis tulevad? Teie dokumendis on väga palju häid mõtteid, ma ei taha neid kuidagi alavääristada, aga tähtis on siiski see, kuidas investeeringud, teadusuuringud, innovatsioon ühendada tootmissüsteemiga, väga tähtis on need kõik asjad ühendada, ettepanekud sotsiaalmajanduse kohta ja mikroettevõtete kohta jätkusuutlikud ettepanekud kohalike töökohtade loomise kohta on kõik tähtsad ja mina tõesti usun, et töökohti peab looma eh, kohtadel, just see aitab majandust jätkusuutlikuks muuta. ettevõtluse toetamine aitab et-, elanikel mõista, et nad on ise osalised majanduse taastamises oskuste ja töökohtade ühitamine on samuti oluline. eelmisel nädalal korraldasin sotsiaalse kaasatuse ja vaimuhaiguste alase kohtumise. muide, keegi ei usu, kui räägitakse majanduskasvust ja töökohtade loomisest. ma ei taha öelda, et see küll valdav tunne on, aga ikkagi me peame mõtlema, kuidas teie programmi ka te ellu viia ülesanne on pakiline ja juba tuleb mõelda sellele, millised on rohelised töökohad, millised on kohalikud töökohad, kuidas neid luua ja alati ei pea töökohti looma kasumi teenimise nimel, sest praegu on äh, ohustatud kogu Euroopa Liidu stabiilsus ja ka euro. tänan. aitäh, nüüd äh, proua Schröter, minut kolmkümmend sekundit, palun. tänan, härra president austatud proua volinik, austatud härra volinik. ootused komisjoni avaldusele uute oskuste ja töökohtade tegevuskava kohta on olnud väga suured. me valmistume ökoloogiliseks muutuseks. me oleme parlamendis juba roheliste töökohtade dokumendis tulnud välja mitmesuguste ideedega me ootasime, et komisjon arendab neid ideid edasi, täpsemalt, et kuidas ökoloogilise muutuse või ülemineku kaudu on võimalik luua uusi töökohti või kuidas säilitada vanad töökohad, muutes Euroopa tööstuskeskkonnada keskkonnasõbralikumaks. aga mida teie selle asemel teete? Te soojendate üles vana teema, milleks on paindlik turvalisus kas te tõesti usute, et uusi töökohti on võimalik luua dereguleerimise kaudu? kriisi ajal äh, kõigepealt kaovad ära kõige haavatavamad töökohad. Te eksite, kui te arvate, et äh, teadmistepõhist majandust on võimalik üles ehitada ebakindlusele ja te panustate siin vaesusele, selle asemel, et äh, heaolu luua aga vaesusega me edu ei saavuta. et saavutada keskkonnaalast edu, on meil tarvis äh, koolitust ja haridust pakkuda kõikidele töövõtjatele, eriti nendele, kes on madalapalgalised. nii et äh, kujundage oma teatis ümber ja ärge jääge madalale tasemele. palju tänu, proua Schröter, nüüd härra Ka-, Kabrno ma ei näe, et ta oleks kojas, seega saab sõna proua Pitsoto. üheks minutiks, palun okay.. Intervento... aitäh, president. ma ei taha lihtsalt ähm, siin retooriliselt rääkida, vaid äh, pigem äh, keskenduda sisule. ma leian, et aeg on minna konkreetsete tegude juurde. Lissaboni eh, strateegia raames on meil strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja tegelikult, kui vaadata fakte, vaadata eh, tööpuudust, eh, siis noorte hulgas on tööpuudus ääretult kõrge üle, üle kahekümne protsendi. Itaalias on isegi kakskümmend kuus protsenti noori ilma töökohata nii et meie siin Euroopas ei saa lubada seda, et me raiskame raha reklaamikampaaniatele, selle asemel meil tuleb siis see raha suunata koolitusele, edasiõppele, tahaksin veel kord rõhutada seda, et ääretult oluline investeerida kutseharidusse, mis on Euroopa tipptaseme sümboliks. siin on suuri võimalusi Eh, kui me tahame säilitada Euroopa konkurentsivõime ja töökohad. aitäh, nüüd saab sõna proua Ronsuli. Saari. aitäh, president, austatud volinikud. me oleme seadnud endale eesmärgiks eh, määrata kindlaks tulevaste aastate vajadused tööturul ja mõeldakse ka noorte tuleviku peale, eh, homse majanduse peale, tagamaks majanduskasvu, tuleb mõelda töökohtade peale, mida on vaja kümne aasta pärast, kuidas eh, tagada vajalikud oskused. tihtipeale räägitakse, et, et on vaja eh, haridust ja koolitust selleks, et ja head haridust selleks, et saada endale töökoht, aga eh, kas komisjon võib öelda, et kas me tõesti teame, mida noored tahavad, kas me oleme kindlad, et õppimine on lahenduseks või on mingeid muid võimalusi. meil on vaid kuus protsenti aega selleks, et pilootprojekt lõpule viia, mis sai alguse mais kaks tuhat kümme. kas sellel saab olema tulemusi? me peame seisma hea selle eest, et meil on selline haridus- ja koolituspoliitika, mis oskab ette näha seda, mis tulevikus toimuma hakkab. ma olen kuulnud äh, väga palju juttu, väga palju diagnoose, aga, aga äh, ravist ei ole midagi kuulda. me ei peaks siin jutlustama, vaid me peame nägema ette konkreetsed tegevused ähm, selleks, et toime tulla ja üle saada toopuudusest. see on see põhieesmärk, mis on meie riikide ees. aitäh, proua Randsuuli. nüüd proua Regner, palun poolest minutit. tänan. härra ja proua volinik, uued pädevused uuteks töökohtadeks on võtmetähtsusega teema ja tuleviku teema meil on äh, väljakutsed äh, majanduskriis ja äh, demograafiline muutus ja me ei peaks nendest mitte mööda vaatama, kui me räägime tuleviku töökohtadest. inimesed peaksid andma aktiivse panuse innovatiivsesse majandusse. volinik, te pöörate palju tähelepanu sotsiaalpartnerlusele, see on väga hea, aga ma tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu ka töötingimustele. tihtipeale on äh, inimeste äh, töökoormus äh, väga tihe ja koha, ühiskonnal ei ole mingit kasu sellest, kui inimene lühiajaliselt väga intensiivselt töötab ja hiljem selleks üldsegi võimeline ei ole. me peaksime kindlasti pöörama siin tähelepanu ka ÜRO poolt vastu võetud dokumentidele, mis puudutab paindlikku turvalisust, siis sellega on tihti seotud äh, tööturule sisenemise lepingud, äh, mis alles hiljem muutuvad siduvamaks, aga kas me mitte sellega ei suru noorte karjääri algusest peale alla? ja komisjon sellega minu meelest tekitab rohkem juurde selliseid ebakindlaid äh, töösuhteid, komisjon peaks siin äh, olukorda küll paremaks muutma, kui see seni on olnud. järgmisena proua Steinrück, poolteist minutit proua volinik, härra volinik, tõepoolest äh, tööhõivevastane võitlus ja täistööhõive saavutamine on üks meie olulisemaid eesmärke ja proua Harkin ütles ka, et Euroopa kodanikud ei soovi mingeid kontseptsioone, vaid äh, lahendusi. tänan teid äh, algatuse eest, siin on mitmesuguseid häid lähenemisi, mu kolleegid juba mainisid seda, aga siiski tuleb ettepanekuid parandada rohkem paindlikkust ja rohkem liikuvust ühtegi töökohta juurde ei loo. liitun proua Schröderiga, meil on vaja häid ja kindlaid töökohti Euroopas, liikmesriigid ja tööandjad peavad tagama, et need on tähtajatud äh, töökohad, nii et inimesed saavad äh, tõesti saadavast palgast ka ära elada, see peaks olema reegel, mille poole püüelda. oma teadises räägite te uutest töölepingu vormidest, mis võimaldavad tööturule tisenemisel nõrgemaid reegleid. minu arvates sellised lepingud äh, ei ole sobivad ja Saksamaal on sotsiaaldemokraadid kindlaks teinud juba, et äh, töölepingute äh, nõrgemaks muutmine ei loo ühtegi töökohta juurde, see muudab lihtsalt töösuhted äh, ebakindlamaks ja kõik. suur tänu, austatud kolleegid, nüüd oleme jõudnud äh, vaba mikrofoni juurde. esimesena saab sõna proua Elina Patsescu. suur tänu, härra president meie debatt on väga õigeaegne, arvestades, et Euroopa Liidu majanduse taastumine on ikka veel väga habras ja seetõttu on ka tööturutingimused väga rasked. väga tähtis on see, et Euroopa ühiskond oleks teadmistel põhinev ühiskond, et oleks tagatud äh, tööjõu pakkumise ja nõudmise tasakaal ja et uute töökohtade jaoks oleks inimestel ka vastavaid oskusi. viimane seireraport komisjoni poolt on näidanud, et Rumeenias on kahe tuhande kümnendal aastal tööturg stabiliseerunud, kuid see ei tähenda, et majandus on hakanud kasvama üle. üle kahekümne protsendi noortest on ikka veel töötud ja seetõttu ma loodan, et Äh, komisjoni uus kava äh, tuleb kasuks ja aitab ka noortel töökohti leida. tänan. suur tänu, härra Bas-, proua Basescu ning järgmine kõneleja, palun. kui me kõneleme tööpuudusest, siis peab eelkõige rõhutama noorte tööpuudust, sest noorte pöördus on tegelikult topelt nii suur kui keskmine tööpuudus meil on vaja rohkem kui lihtsalt strateegiat, me peame konkreetsete ettepanekutega välja tulema, meil on vaja eh, ka pikaajalist strateegiat tööturu jaoks. me peame teadma, mida tööturul oodatakse tööotsijatelt. seetõttu peame mõtlema selle, mida toob tulevik, mida oodatakse tulevikus töötajatelt. proua Alinik. ma usun, et ainult nii suudame me eh, konkurentsivõimelise põlvkonna eh, tööturule tuua. tahaksin öelda, et iga investeering haridusse, noortesse on hea investeering suur tänu ja nüüd palub kõnelejaid mitte liiga kiirelt kõnelda, sest muidu on tõlkida raske. härra Obermaie, palun. kõneleja mikrofonita. mikrofon <laughs> kas see nüüd toimib? suur tänu, härra president. oluline on optimeerida inimressursse Euroopa Liidus, selle asemel, et panustada sisserändale oluline on, et meil oleks jätkusuutlikud äh, kvalifikatsioonid inimestel, mis on kohandatud tööturu vajadustega. peame aitama kõiki õpingute katkestajaid Euroopa Liidus, ükskõik mis äh, tasemel see on toimunud, meil on vaja ümberõpet, täiendõpet. oluline on, et äh, liikmesriigid äh, võtaksid tarvitusele meetmed tööturgude avamiseks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oluline on kaitsta inimesi äh, palgatumpingu äh, ja muude tööturul valitsevate ohtude eest. suur tänu. Jakolino. Jakolino. Grazie, president, signori commissari. aitäh, president, austatud volinikud, pole kahtlustki, et sellistel rasketel aegadel, nagu Euroopa Liidus praegu on, on vaja julgust ja ettevõtlikkust äh, selleks, et tulla välja sellise tegevuskavaga, nagu Euroopa Liit tuli, et me, meil tuleb tõesti tervitada just äh, äh, sihtotstarbelist koolitust, võtta arvesse tööturu vajadusi, tagada see, et noored liiguksid sujuvalt äh, koolist üle tööturule. tööturul on vaja uusi oskusi ja on vaja loomulikult kaasata ka sisserändajad. meil on siin välja toodud neli eesmärki. samas tuleb meil ära kasutada ka äh, juba komisjoni käsutuses olevad instrumendid tõhusamalt. me peame olema kaugele vaatavad, aga tuleb mõelda ka selle peale, et äh, tuleb kasutada ära olemasolevad tehnoloogilised võimalused selleks, et strateegia kaks tuhat kakskümmend oleks kooskõlas kõige sellega, mida me teeme koolituse valdkonnas, selles valdkonnas, et muuta juurdepääs tööturule, üleminek tööturule sujuvamaks. ja aitäh ja lõpetuseks härra Dekao. Thank you very much, Mr President. Principala preocupare a cetățenilor europeni este legată de palju tänu, Euroopa kodanike põhimureks on töökohtade säilitamine finants- ja majanduskriisi käigus. meil on äh, tööpuudus äh, tohutult kasvanud kümneprotsendini keskmiselt, äh, noorte hulgas kahekümne protsendini. eriti noortel on just väga raske leida uusi töökohti ja tihtipeale nad on sunnitud nõustuma mm, ajutiste lepingutega või, või töökohtadega, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile ehm, meil on vaja ähm, tagada ähm, innovatsioon ja konkurentsivõime Euroopa Liidus, selleks tuleb meil edendada innovatsioonialast äh, võimekust ja luua just selles valdkonnas töökohti juurde. loomulikult äh, ökotõhus majandus äh, eeldab uusi töökohti ning tähelepanu tuleb pöörata ka ähm, varasele koolist lahkumisele kooli poolelijätmisele, meie kohustus on tagada eh, noortele juurdepääs haridusele. lõpetuseks saab sõna volinik Andor uh,. Fundamental... mul on väga hea meel, et eh, selle peaalgatuse eesmärk edendada tööhõivet Euroopa Liidus ning eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend jõuda ambitsioonika eesmärgini, mille me välja käisime, ehm, leidis Euroopa Parlamendis toetust, me oleme nüüd valmis äh, arutama teiega läbi erinevad üksikasjad ja tahaksingi peatuda mõningatel küsimustel, mida äh, arutelude käigus välja toodi. sest kindlasti on selliseid küsimusi, mis vajavad äh, täiendavat selgitust jah, tõepoolest, me jääme paindliku turvalisuse põhimõtte juurde, aga see ei tähenda seda, et me asetame rõhu ain-, ainult paindlikkusele või kasutame seda mõistet nii, nagu seda senini on sajaprotsendiliselt kasutatud. toon teile ühe näite, mis just võtab arvesse uusi väljakutseid kindlasti me võtame rohkem arvesse nii-öelda ealisi isearvususi, pöörata suuremat tähelepanu elukestvale õppele, vanemate töötajate võimalustele, sest äh, võib arvata, et aktiivne tööiga pikeneb ja inimesed äh, vajavad rohkem toetust ja abi töökohtade vahetamisel, karjääri edendamisel me peame paremini keskenduma ka noortele. see on kindlasti üks võtmetähtsusega küsimus strateegias e, Euroopa kaks tuhat kakskümmend, aga noortele on suunatud konkreetne algatus Noored liikuvuses, mis töötavad välja strateegia just noorele põlvkonnale, noorte põlvkonnale ja pöörab tähelepanu ka tööhõivele. noored on äh, see vanuserühm, kus äh, paindlikkust on, on äh, rohkem kui isegi võib-olla Ameerika Ühendriikides, aga noorte hulgas me tahaksime pigem panustada liikuvusele, kuna noored on just need, kes kõige rohkem tahavad ära kasutada integreer-, Euroopa integreeritud tööturu võimalusi ning äh, parandada oma konkurentsivõimet, kasutades ära siseturu võimalused ning ka kõik need võimalused, mida äh, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid pakuvad. Äh, rääkisin parematest töötingimustest, töökohtade kvaliteedi parandamisest, mul on väga kahju, et austatud parlamendiliige sellest hästi aru ei saanud ma tõin konkreetse näite nii-öelda eh, tähtajalise lepingut, see ei tähenda seda, et, et et nii-öelda leping lõpeks, vaid et oleks võimalus lühiajaliste lepingute kõrval eh, anda ka selliseid võimalusi, loomaks rohkem töökohti juurde ja, ja eh, pakkumaks rohkem õigusi ja, ja see annab juurde nii-öelda, tõstab töökohtade kvaliteeti. ja kui me räägime inimvarasse investeerimisest, siis ei tohi unustada seda, et Euroopa Sotsiaalfond annab toetust kõikidele nendele algatustele kõikides liikmesriikides ja loodame, et Euroopa Sotsiaalfond jääb väga hästi toimivaks eh, rahastusallikaks eh, selliste algatuste jaoks. Need on siis algatused kümneks aastaks kõikidele liikmesriikidele. siin ei ole küsimus lühiajalistes kriisimeetmetes mõningates liikmesriikides. me peame seisma hea selle eest, et kõikides liikmesriikides mindaks asjaga edasi nii et äh, see kehtib äh, ka Kreeka puhul, Iirimaa puhul on selge, et Kreeka on üks nendest riikidest, äh, kus paindlikkus aitaks kaasa sellele, et edendada mm, edasi majanduskliimat. Iirimaa võiks omakorda tasakaalustada konkurentsivõimet ning suuremat tähelepanu pööramist oskustesse, mm, investeerimisse edendamaks ehm, konkurentsivõimet. nii et loomulikult me, eh, me peame suure tähelepanuga suhtuma nii-öelda kriisiolukordadesse ja võib-olla järgmisel aastal on võimalik eh, juba nii-öelda minna edasi eh, ka kõige raskematel juhtudel tööhõive suurendamise suunas, aga tuleb vaadata ka, silmas pidada seda laiemat pilti Mm. majanduskasv on juba toonud kaasa selle, et äh, töökohtade äh, kättesaadavus on paranenud ja see Euroopa poliitika, mille me oleme välja pakkunud, mm, kindlasti loob õige raamistiku ja on juhiseks liikmesriikidele äh, jätkamaks tööd selleks, et saavutada täistööhõive aitäh, sellega on arutelu lõppenud, palju tänu kõigile ning liigume edasi infotunni juurde, küsimused komisjonile. Ehm, juhtumisi härra Andor on esimene volinik, kellele küsimused suunatakse ja ma loodan, et ta on valmis vastama küsimusele number seitse.